see päevakorrapunkti juurde on mul üks teadaanne. ma olen saanud taotluse Sotsiaaldemokraatlikult fraktsiooni nimetada Giuseppe Ferrandino Udo Bullmani asemele majanduskomisjoni liikmena. kas on vastuväiteid? ei ole, tänan. Äh, see on